ei ole, siis on protokoll sellisel kujul vastu võetud. üheksandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal esitas härra Vito Tomšek uuesti taotluse parlamentaarse immuunsuse kaitseks ja tema õiguste kaitseks äh, puudutases äh, Ostrovi Ülkopolski ringkonnakohtus toimuvat kohtuprotsessi. parlament on juba kolm korda oma arvamuse öelnud nimelt aprillis kahe tuhande kuuendal aastal kui ka veebruaris ja septembris kahe tuhande kaheksandal aastal õiguskomisjonilt küsiti arvamust. õiguskomisjoni esimees soovitas oma komisjoni nimel härra Tomtšaki neljas avaldus tagasi lükata. õiguskomisjon oma üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda veebruari kahe tuhande üheksanda aasta koosolekul kontrollis